ma arvan, et see on võib-olla üks hea lahendus Euroopa elanikkonna vananemise probleemile, nii et see on meie seisukoht. suur tänu, proua minister, arutelu on sellega lõppenud, suur tänu kõigile osalistele. järgmisena, järgmine päevakorrapunkt täna õhtul, ühine arutelu läbipaistvusregistri asjus. esimene raport on härra Kassiinilt, see puudutab institutsionaal, institutsioonide vahelist kokkulepet ühise läbipaistvusregistri kohta ning teine härra Kassiini raport puudutab kodukorra muutmist läbipaistvusregistri loomise tõttu. ja esimesena saabki sõna raportöör härra Kassiini. presidente suur tänu, proua president, proua minister, härra volinik, kolleegid. Äh, kaks raportit, aga üks teema. alustuseks tuleb nentida, et läbirääkimised töögrupis, äh, mida juhtis proua Wallis olid väga pikad, osalesid kõik fraktsioonid, loomulikult ka Euroopa Komisjoni delegatsioon, mida juhtis härra Šefkovitš, ja see kõik puudutas siis ühtset lobitegijate registri loomist. me tulime välja oma raportiga ning muudatusettepanekutega ole-, olemasolevale õigustikule. ma olen väga üllatunud, kui palju avalikkus sellele lepingule tähelepanu on pööranud võib-olla liigagi palju. läbipaistvus tähendab ju se-, selle tagamist, et poliitiline tegevus oleks õigl-, õiglane, see ei puuduta aga, aga ainult, see, see ei ole ainult aga seotud korruptsiooniga, hiljuti olid meil juht-, olid juhtumid, kus ajakirjanikud üritasid korrupeerida saadikuid. samas neid ennast ei olnud võimalik identifitseerida ma arvan, et liikmesriigid peaksid üle lugema mõningad Lissaboni lepingu artiklid kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend kolm, kaheksakümmend neli, ja uurida, kas parlamendisaadiku korrupeerimise soovi võiks lugeda piiriüleseks kurja, kuriteoks ning sellega võiks tegeleda Euroopa Liidu prokurörid, see oleks suur samm ühtsuse suunas, aga praegune küsimus on oluliselt tagasihoidlikum. lobitööd nähakse siin loomulikult millegi negatiivsena, aga mõningad aved, teised riigid peavad seda täi-, täiesti patriootlikuks kohustuseks. see aitab lahendada probleeme, mida muidu lahendada pole võimalik. parlamendis arutlusel olevad küsimused on sageli keerulised või tehnilise iseloomuga, seega meil on tarvis konsulteerida liikmesriikidega, kellel on, on oma huvid huvigruppidega ning lobitöö tegijad on siin väga kasulikud. Nad ei ole pigem lob-, lobitöö tegijad, vaid pigem äh, teatud huvide kaitsjad. ma arvan, et selline vastandumine kus mõlemad osapooled saavad sõna, on väga hea lahendus sellele probleemile nii parlamendisaadikud kui lobitöö tegijad peaksid saama säilitada oma sõltumatuse, oma arvamused ning oma kohustused. me peaksime lootma, et ka nõukogu kirjutab sellele lepingule võimalikult kiiresti alla. igaüks, kes soovib teha lobitööd, kes soovib omada kont-, kontorit, kontorit Brüsselis, peab olema registreeritud avalikku registrisse, nad peavad deklareerima kõik oma finants ja muud huvid. sinna hulka kuuluvad ka need, kes räägivad parlamendisaadikutega üld öö, huvigruppide nimel, nagu näiteks kirikud. registrisse peab olema kantud ka see, millistel tingimutel, tingimustel võib Euroopa Parlamendi saadikutega ühendust võtta ja nagu ma ütlesin juba, tuleb määrustikku muuta, aga mõlemad meie raportid räägivad esimesest sammust suurema läbipaistvuse suunas. me tulime välja siin mõningate mõtetega, mis võiks muutuda reegliteks mõne aja pärast, aga me tegelesime siin ka sellega, kuidas paremini organiseerida suhteid huvigruppide ja parlamendisaadikute vahel. siin on kaalul tõsised asjad. loomulikult mõned saadikud võivad muudat-, mõnede muudatustele vastu olla, sest need võivad tunduda liiga siduvad, kui me räägime lobistide ja parlamendisaadikute vahelistest suhetest, aga me li-, näitame siin tõesti üles ühendumust läbipaistvuse põhimõtte kaitsele, suur tänu! Uh, aitäh ja annan sõna uh, ministrile eesistuja nimel. suur aitäh, lugupeetud president! ma üritan selle vähese häälega, mis mulle on veel alles jäänud, selgitada nõukogu arvamust. lugupeetud president, härra volinik, daamid ja härrad läbipaistvus on oluline demokraatlikele institutsioonidele ja äh, veelgi enam Euroopa Liidu institutsioonidele, sest et tihtilugu öeldakse, et just nimelt äh, meie puhul väidetakse, et äh, tihti me ei, et institutsioonid ei toimi läbipaistvalt. me oleme teinud kõik selleks, et tagada võimalikult kõrgetasemeline läbipaistvus, nõukogu on teadlik sellest, et kodanikud soovivad, et need, kes neid valitsevad, oleksid ka oma ülesannete kõrgusel. seetõttu me tervitame igati läbipaistvusregistri loomist. ma tahaksin samuti tervitada härra Kassiini raportit. kui see heaks kiidetakse, siis raporti alusel on võimalik luua läbipaistvusregister. seega me oleme näidanud taas kord, et Euroopa Liit ei ole andnud äh, mitte ainult lubadusi, vaid ka tegudes äh, kajastub see. ma olen igati teadlik sellest, et äh, nõukogu poole on pöördutud registri osas ja siiamaani ei ole nõukogu soovinud osaleda selles töös täiel määral, võttes arvesse, et nõukogu see küsimus otseselt ei puuduta tihtilugu lobitöötajad ei võta ühendust nõukoguga, vaid äh, pigem äh, teevad lobitööd liikmesriikides. aga ma olen juba varem ütelnud, et nõukogu on valmis osalema registris ning äh, selle täitmist jälgima. me oleme valmis samuti arutama parlamendi ja komisjoniga selle üle, millised võiksid olla nõukogu ülesanded, me ei tahaks, et eh, need arutelud aga lükkaksid edasi eh, parlamendi ja komisjoni otsuseid. nii et eh, me ootame nüüd poliitilist avaldust ja registri loomist juunis. aitäh ning härra volinik suur aitäh, äh, proua president, äh, lugupeetud saadikud, läbipaistvus on kodanike jaoks oluline teema ja huvipakkuv teema ning suurendab Euroopa Liidu poliitilist legitiimsust. Äh, ma tunnen head meelt selle üle, et meil on juba üle kolmesaja kaheksakümne registreeritud selles registris ühine register on suureks sammuks edasi ja aitab parandada läbipaistvust Euroopa Liidu otsuse eh, langetamise protsessis ja on vastuseks eh, kodanike muredele. tegemist on olnud väga konkuri-, eh, konstruktiivse tööga, tahaksin tänada proua Volist, härra Kassiinit, härra Lainenit ja proua Türaani. tegemist oli väga hea töörühmaga ja mul oli väga hea meel teiega koostöö teha. tulemus on taga, tasakaalustatud, pragmaatiline, lähtub institutsioonide vahelisest leppest ja täna me siis arutame neid küsimusi. positiivseks on see, et registriga teevad algust juunikuus kaks institutsiooni ühel ajal, tegemist on selge poliitilise märguandega äh, me tahame tagada eetilisust ning täielikku läbipaistvust. registri eesmärgiks on siis tagada suurem läbipaistvus äh, äh, nende isikute osas, kes äh, üritavad mõjutada Euroopa Liidus otsuse langetamise protsessi. ma saan aru, et regionaalsete ametite osas on teatud kahtlusi tekkinud seda on veel vaja selgitada, aga ma usun, et kui me teksti hoolikalt loeme, siis me näeme, et sellisel juhul ei ole tegemist kodanike otseste esindajatega. ma usun, et siin peaks teksti lugemine kõiki rahustama, siin on kirjas, et kohalikud, piirkondlikud äh, ja linnavalitsused ei ole kaasatud registrisse ja see on ära toodud ka lisas üks, kus on öeldud, et äh, riigiametid ei pea ka äh, registreeruma. kui aga tegemist ei ole kohalike piirkondlike äh, või linnavalitsustega, ma loodan, et kui te olete tekstiga tutvunud, siis see aitab teil ka hajutada kõik tekkinud kahtlused ja lõpetuseks institutsioonide vahelise mõõtme kohta. ma arvan, et me kõik oleme nõus, et meie ühtse koostöö tulemus äh, oleks veelgi parem, kui ka nõukogu liituks meiega ja ma loodan kogu südamest, et Ungari eesistuja suudab muuta äh, tuuli ka nõukogus ning et nõukogu hakkab positiivselt suhtuma sellesse ja vaatab, kuidas oleks võimalik kõige paremaid äh, tulemusi siis saavutada Euroopa Parlamendi komisjoni ja nõukogu vahel registri osas. ma usun, et poliitiline signaal, kui oleks tegemist kolme institutsiooniga, kes väga tõsiselt sellesse küsimusse suhtuvad ja kes tegelevad äh, koos läbipaistvusteemaga, siis see signaal oleks väga mõjus ja ma olen kindel, et äh, selle tulemusena kindlasti saab meil olema veelgi rohkem registreerituid kui nelisada. suur tänu äh, konstruktiivse rolli eest meie arutelus. nüüd liigume edasi fraktsioonide esindajate juurde ja nüüd härra Veber Rahvapartei nimel poolteist minutit. suur tänu, proua president minister, volinik, läbipaistvus on demokraatia alus. inimesed saavad teada, kellel on mõju ja kes otsustab ja pärast äh, Lissaboni leppe äh, jõustumist on parlamendil suurem pädevus, see tähendab seda, et me peame jätkuvalt esitama küsimusi ka endale selle kohta, kuidas meie töötame. ja seega läbipaistvusregistri loomine on hea algatus ja me oleme ka tulemusega rahul. on hea, et piirkondlike ja kohalike asutuste kohta on selged reeglid olemas aga lobi ei ole ju halb, meil on vaja eksperte, meil on vaja ekspertide panust oma töösse samas on aga oluline, et oma otsused teeksid, teeksime me sõltumatult ja meie parlamendi liikmetena saame olla äh, uhked, kui me vaatame riikide parlamentide olukordi, siis on väga vähe riike, kus on läbipaistvusregistrid sellel tasandil, mina pärin, olen pärit Berliinist ja sellisel tasandil registrit seal ei ole, nii et ma arvan, et me peaksime selle edusammu üle väga uhked olema ja nõukogule kui lob-, lobi ei ole tegelikult probleemiks nõukogu jaoks, kui seda lobi ei ole nii palju, siis ei tohiks ju tegelikult läbipaistvusregistriga äh, ühinemine olla üldse mingisugune probleem ja sellega annaksite ka sellele võib-olla äh, hoogu õiges suunas liikumiseks. ja kahtlemata peame ka tagama parema personali. härra Krote sotsiaaldemokraatide nimel poolteist minutit. suur tänu, proua president. daamid ja härrad, kõigepealt tahaksin tänada raportööri ja kõiki selle teemaga tegelenuid, sest homsest hakkame me nägema, et paljud praktikad lõpevad ja ma arvan, et tegemist on hea päevaga parlamendi ja komisjoni jaoks. meil on õnnestunud äh, sisse viia läbipaistvusregister. aga ma ütleksin, et see on alles esimese astme saavutus, sest äh, see äh, register ei ole ju tegelikult täielikult siduv ja ma tahaksin küsida voliniku käest, volinikud alati ütlevad, et äh, õiguslikku raamistikku ei ole, kas komisjon on valmis äh, looma ka õiguslikku raamistikku nii, et äh, mõne aja pärast saaks meil olla ka siduv register ja nõukogu ähm, avaldus oli täna huvitav Äh, kui nõukogu ei pea seda teemat keeruliseks, siis nagu härra Weber, nii arvan äh, ka mina, et siis ei peaks ju olema pro-, probleemi registriga äh, liitumisega, kui nõukogu ka liitub, siis oleks meil kõik kolm institutsiooni kaetud ja kui siis veel see register muutuks siduvaks, oleks see veel parem. ja meie peame ka seadusandjana tagama, et vajalikud investeeringud oleksid olemas ja meie toetame vastavat muudatusettepanekut. mis puudutab nüüd äh, riigiasutuste esindusi, siis äh, siin tehakse erand ja mul on hea meel selle kompromissi üle, sest ähm, ma ei oleks nõus, et riigiasutusi kasutatakse, käsitletakse võrdselt teiste lobistidega. härra Tahv Alde nimel viimase aja skandaalid on kahtlemata näidanud, ähm, kui suur võib olla lobistide võim parlamendis. nii et liberaalide fraktsioon toetab tugevalt lobistide registri äh, süsteemi laiendamist ja on selge, et see on samm teel kohustusliku süsteemini, mis äh, peaks kaasa tooma suurema läbipaistvuse ja parema konsulteerimisprotsessi. ma kiidaksin eriti raporti lõiget üheksa, kus kutsutakse juhatust üles looma nii-öelda õigusliku jalajälje süsteemi, kus äh, raportöörid saaksid välja tuua need registreeritud lobistid, kes on äh, oma panuse andnud õigusakti äh, sõnastamisse. tegemist on tundliku teemaga, aga ma arvan, et see oleks veel üks samm õiges suunas selleks, et parandada parlamendi legitiimsust avalikkuse silmis ja samuti meie õigusloome kvaliteeti. süsteem saab täielikuks alles siis, kui ka nõukogu, mis on meie seadusandja nii-öelda teine koda, ka sellega liitub. aga ma tervitan neid selliseid esimesi samme edasi, mis, mida nõukogu paistab tegevat ja tänan eesistujat äh, tänase avalduse eest. härra Tahv, härra Grote on tõstnud sinise kaardi, kas te olete valmis küsimusele vastama? jah? suur tänu härra Tahv mainis õiguslikku jalajälge, kas te arvate, et õiguslik jalajälg tuleb seda defineerida, kas see peaks piirduma ainult Euroopa Parlamendi tööga? või võiksite meile täpsemalt rääkida sellest, mida te ise arvate, mis sellest õiguslikust jalajäljest võiks edasi saada? ma arvan, et see oleks eksperiment ja nagu kõik eksperimendid, kui see peaks osutuma edukaks, siis ma arvan, et see praktika võiks levida. aga ma arvan, et seda tuleks piirata raportööridega, kes vastutavad parlamendi nimel äh, konkreetse õigusakti sõnastuse eest. ja nende ülesandeks oleks siis äh, avalikustada äh, need isikud, kellega neil on olnud äh, töö käigus ametlikud kohtumised. ma arvan, et see julgustaks äh, lobiste tegutsema intelligentselt äh, ja avatult. me ju kõik teame, et me sõltume kojas, kojavälisel oskusteabel äh, selleks, et äh, tõesti esmaklassilisi raporteid koostada. suur tänu, härra Fox, poolteist minutit, palun uh,. suur tänu, proua president. alustuseks tahaksin ma tänada esimees Kassiinit tema töö eest äh, selle institutsioonide vahelise lepingu sõlmimisel sa-, saadikud ja komisjon on teinud kõvasti tööd mõtestatud raporti koostamisel, mis toob õigusloomelisse protsessi rohkem läbipaistvust. ning proua president, väga meeldiv, et teie praegust istungit juhite, ma tänan ka teid eh, teie suure töö eest parlamendi ja komisjoni vahendamisel. see raport on oma lähenemisel proportsionaalne, see on kasulik ning minu arvates toob see kaasa hea tulemuse see tunnistab ka regionaalsete ja kohalike omavalitsuste rolli Euroopa õigustiku kujundamisel ning see teeb vahet lobitegijate ning äh, kohalike ja regionaalsete omavalitsuste ametnike vahel. see on samm õiges suunas, aga teha on veel nii mõndagi. ning loodetavasti, kui see register on edukas, kujuneb äh, äh, välja kohustuslikuks registriks lobitegijate jaoks tuleb tunnistada, et ma nõustun härra Tafi ettepanekuga, et raportöör peab välja tooma need lobitegijad, kellega ta on raporti koostamisel kokku puutunud. kahtlemata äh, meie valivad, valijad vaatavad meid üsna kahtlustava pilguga ning mida rohkem infot nad saavad, seda parem. võttes seda arvesse, siis tuleb tunnistada, et üks probleem selle instituut-, äh, leppega on, et siin on üks institutsioon puudu pettumust valmistav on see, et nõukogu allkiri on puudu ning meeldiv oleks, kui kaasõigusloojad samuti oma allkirja annaks, et me saaksime luua õigust täiesti läbipaistvalt. suur tänu, nüüd Roheliste nimel härra Hefner, kaks minutit. proua president, armsad kolleegid, poliitikas on vaja usaldust meie parlamendisaadikud on valitud vabadel salajastel valimistel liikmesriikides ning meie valijad ootavad meilt, et me anname oma parima otsuste tegemisel ning võtame arvesse nende huve, mitte mingiste, mingite huvigruppide erihuvesid. me teame, et Brüsselis on üle kümne tuhande säärase lobitegija ning ne nemadki annavad oma parima, mõjutamaks teatud määral meie tööd komisjonides, me ei saa seda vältida, see on äh, ju täiesti loomulik vabas äh, ühiskonnas, nagu meie oma seda on. aga me peame säilitama oma iseseisvuse ning alati ei ole see meil õnnestunud, meil on teatud saadikuid, kes on reegleid rikkunud ning seetõttu on vaja neid reegleid tugevdada. üks olulisemaid põhjuseid on läbipaistvus, selle kallal me ju praegu töötamegi. pärast pikki läbirääkimisi suutsime me selle lepingu üle komisjoniga läbi räägitud saada ning loodetavasti nõustub sellega ka nõu-, nõukogu. rohelised on lõpptulemusega rahul, loomulikult mitte kõigega meie oleksime soovinud midagi siduvamat. et see ei puudutaks ainult inimesi, kes töötavad parlamendis või komisjonis, vaid ka mujal Brüsseli kontorites. me sooviksime, et see kehtiks kõigi kolme institutsiooni kohta, mitte ainult parlamendi ja komisjoni ning me oleksime soovinud detailsemat ja täpsemat finantsnõuete kogumit, me ei tea praegu, kui suured rahad seal liiguvad, me sooviksime selgeid kategooriaid ning me sooviksime ka administratiivseid sekretäriaati. samas on tegemist hea dokumendiga, ma tahaksin tänada kõiki selle tulemuse eest. suur tänu nüüd kuue fraktsiooni nimel, härra Sondekaart. suur tänu, proua president. antud raport on väike samm avatuse suunas ning tegemist on kohustusliku huvide deklaratsiooniga iga inimese jaoks, kes soovib Euroopa Liidu otsuseid mõjutada. aga lõpptulemust pole me veel saavutanud ning nagu korrupeerunud saadikud näitasid, on meil tarvis ka enda koda kõigepealt puhtaks teha. on vastuvõetamatu, et saadikutel on mingisugused öö, ähm, kõrvaltöökohad, mille eest nad lisapalka saavad. meil on tarvis selgeid reegleid saadikutele ning paika panna ka, on vaja ka karistused. ning samuti tuleb korralikult paika panna teavitamise süsteem, et e, maha ei löödaks sõnumitoojat. samuti ootame me, et Äh, vaadatakse leping üle ka, pidades äh, silmas meie parlamendi kodukorda. härra Martin lehvitas sinist kaarti, palun. tänan. mis puudutab nüüd seda seadusloomelist lähenemist, siis kas teie arvate, et äh, läbipaistvusregister ei muutu kohustavaks nõrgaks ja see toob endaga kaasa ka suured lüngad ehk kõrvalehiilimisvõimalused. suur tänu selle küsimuse eest, see annab mulle võimaluse rõhutada seda vajadust ma räägin teile ju praegu asjadest, mis ei ole veel lõplikult lahendatud, meil on veel pikk tee käia ning kas siis tegemist on kohustusliku registriga, see on äärmiselt oluline. aga kui me kirjutame sellise asja sisse seadusesse, siis on see suurepärane mõte ning me peame selle nimel töötama. kui asi ei ole kohustuslik, siis ei ole tal ju ka mingit mõtet ja me astume õiges suunas samm, ühe sammu korraga, on olemas eri komisjon ja kui me peame nüüd eh, seda teksti parandama, siis eh, me saame seda teha, aga me ei ole veel oma eesmärgini jõudnud. järgmisena EFT eh, e nimel härra Anju, et, et meil on siis see register olemas ja tegelikult see üllatab mind, sest et siis eh, Briti eh, ajakirjanikel on õnnestunud eh, tõestada, kuivõrd raha need mõned rahvasaadikud on. ja kui selline register on, siis tegelikult tähendab see seda, et võib-olla ka karja eest lüüakse laudauks õigel ajal kinni Eh, tegelikult, kui see register sisse viidi, siis ei olnud ta eriti tõhus ja tegelikult mulle tundub, et me eh, eh, läheme kusagile uuesti tagasi seisvasse vette ja et kõik asjad lähevad niimoodi edasi, nagu vanasti on väga palju raha loksub ringi Brüsselis ja eh, alati, eh, kui kusagil on olemas ka eh, lihakehad, siis on seal ka röövloomad. kas te olete valmis küsimusele vastama, ma näen, et tõstatatud on sinine kaart. austatud kolleeg, ma tõestan korralikku argumentide vahetust arutelul aga ma olen vastu sellele, kui asju kujutatakse täiesti valest äh, nurgast. korrigeerige ennast. Te ütlesite, et äh, läbipaistvusregistrist räägib parlament ainult sellepärast, et äh, osad Briti ajakirjandusväljaanded avaldasid teatava loo palun äh, tunnistage siiski, et me alustasime selle registri teemalisi arutelusid palju varem ja ka osad hääletused on toimunud enne, kui see skandaal päevavalgele tuli. mulle tundub, et tegelikult see oli katalüsaator, millest kõik pihta hakkas ja mina tegelikult ei tahaks üldse, et siin oleksid Briti parlamendi saadikud, ma ei tea, mikspärast me peaksime eh, kannatama välja niisugusi asju mulle ei meeldi kogu see asi ja tegelikult mina ei taha, et minu maa üldse selles mängus kaasa mängib. suur tänu, härra Äänju. Äh, härra Möltser, palun. härra president, me teame, et mitte ainult Euroopa Parlament, vaid Euroopa Liit äh, üldiselt on silmitsi äh, suuremahulise äh, usaldusprobleemiga, kolleeg Hefner võib-olla nii ei arva, aga me oleme suure surve all olnud pärast seda lobistide skandaali, me oleme läbi äh, surunud selle registri, aga minu arvates on vabatahtlik äh, register lihtsalt äh, selline silmapette, see mingeid olulisi muudatusi endaga kaasa ei too isegi kui seadusloome eest tõesti vastutavad institutsioonid oleksid kohustuslikult kaasatud, oleks endiselt meil mitmesuguseid äh, lünku. ikka jälle on äh, võimalik äh, võtta vastu otsuseid nii-öelda suletud uste või kulisside taga, mis on kõikidele teada. tähtis on, et oleks register, kus oleks kaasatud tõesti kõik, kes mõju avaldavad, ka ametiühingud ja muud sarnased organisatsioonid. suur tänu, järgmisena Prožen Naku poolteist minutit. suur tänu, härra president, härra Kasini, õnnitlused teile selle raporti eest, sellepärast et see raport on täiesti õiglane läbipaistvuse küsimus on otseselt äh, loomulikult seotud ka saadikute väärikusega, selles ei ole mitte mingisugust kõhklust. kuid äh, mida rohkem no me võtame meetmeid oma väärikuse eest vastu, seda suurem on ka läbipaistvus ja seda kindlasti paremaks kujuneb ka huvigruppide ja institutsioonide vaheline äh, vahelised suhted ja selline nimekiri, mida me siin plaanime, kindlasti aitaks olukorda parandada, aitaks reastada huvigrupid, tuua välja kodanikuna ühiskonna esindajad, kellega me oleme kontakt, kontaktis ja nii edasi. ning muidugi nendel kõikidel Euroopa institutsioonidel ja meie partneritel on erinevad äh, eesmärgid ja me saame selliste nimekirjade, läbipaistvusnimekirjadega läbi aimu sellest, mis iseloomu nad on. pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist on näha seda, et Euroopa Parlamendi pädevus on äh, suurenenud ning äh, aitab kindlasti äh, ja see tähendab seda, et suureneb ka meist huvitatute arv läbipaistvusregister aitab kindlasti vastata sellele suurele vajadusele, mis meil on tegelikult ju osaliselt äh, suhelda äh, rahvaesindajatega ja meie ise oleme Euroopa institutsioonide ja rahva vahel vahendajateks ja minu meelest on väga, on normaalne, et kõik Euroopa Liidu institutsioonid oleksid selles töös osalised. suur tänu, härra Guerrero Salom, suur tänu, härra president lubage ka minul ähm, tänada härra Kasiinit selle raporti eest, mille ta on teinud läbipaistvusregistri osas. me elame täna läbi suhteliselt äh, suuri mõõtmeid võtnud kriisiga, kuid see kriis on äh, hingitsenud juba üsna kaua aega ja ilmselt jääb veel äh, pikaks ajaks päevakorda ja kindlasti see mõjutab meie suhteid kodanikega. majanduskriis kui me ei eh, suuda sellest midagi positiivset eh, välja koorida, siis kodanike jaoks siis tuleb eh, kindlasti oma legitiimsust parandada, jäädes nende poliitiliste väärtuste juurde, mida me ka teistele ette kirjutame, peame olema kodanikele nii lähedal kui võimalik ja läbipaistvusregister kindlasti on samm selles suunas, kuid tegemist on tõesti ainult ühe sammuga ma tahan tänada kõiki neid kolleege, kes rõhutasid seda, et see register peab olema kohustuslik ja et ka nõukogu jaoks oleks selline register ja et sanktsioonid peaksid olema märksa karmimad, kui teki, kui tekib reeglite rikkumist. proua Tain järgmisena. ja, liibe kolleegin. austatud äh, kolleegid, kui me homme hääletame läbipaistvusregistri üle, siis me teeme sammu õiges suunas, aga siin ei ole tegemist äh, ka kõige targema otsusega. mul on väga hea meel, et me nimetasime juba üheksakümne kuuendast aastast registreeritud Euroopa Parlamendi lobistide registri ümber läbipaistvusregistriks. kui mõelda nüüd selle peale, kes siin on kõik ennast kirja pannud, et saada sissepääsuluba ja nii edasi, siis on küll väga raske sellest aru saada. nüüd äh, on siin äh, olnud erinevaid äh, probleeme sellega, et ka advokaadid peavad ennast registreerima ja kohalikud omavalitsused. väga tähtis on, et parlamendiliikmed ise saaksid äh, põhjalikel andmetel põhinevalt otsustada, kellega nad soovivad suhelda, kellega nad ei soovi suhelda ja panna paika niimoodi oma kommunikatsioonikanalid. härra Martin, palun. tänan. jah, sisemise kompassiga on äh, asjad nii, nagu nad on, me räägime siin sõltumatusest, lobistide mõju muutub problemaatiliseks siis, kui üritatakse kedagi äh, veenda ükskõik mis argumentidega tegema midagi ebaõiglast. paarkümmend tuhat lobisti on registreeritud sinna registrisse. tuleb tunnistada ka seda, et meil siin kojas ei ole piisavalt äh, ekspertteavet teatud valdkondades me oleme nüüd teinud äh, väikese sammu edasi selle registriga, liigume selle poole, mida on teinud äh, USA kongress, kus on juba pikemat aega väga mõjus register olemas. väga tähtis on, et meil oleks äh, mitte ainult äh, lobistide jalajälg nii-öelda identifitseeritud, vaid ka käejälg, et äh, kõik kontaktid äh, lobistidega registreeritaks, ükskõik, kas parlamendiliige töötab seadusandluse äh, küsimuse kallal või mitte. järgmisena härra Kelly, palun. Äh, suur tänu, härra president. see on väga oluline raport, kuna läheb, puudutab konkreetselt seda, mida me siin kojas teeme reeglite ähm, rakendamist ja tõlgendamist. lobistide kasutamine sõnana ei ole väga hea, sellepärast et see viitab korruptsioonile, kuigi tegelikult on lobistid ja eksperdid oma äh, valdkondades, tunnevad nüansse ja kõiki pisidetaile seadusandluse osas äh,, mille nimel nad töötavad. mina ise tegelen praegu andmekaitsepaketiga ning äh, väga paljud on minuga võtnud ühendust ja nende teadmised on muljetavaldavad ja ma tahaksin ka tõesti reastada üles kõik need inimesed, kes on minuga ühendust võtnud, sest nii on ainult läbipaistev register võimalik. nii et ühesõnaga lobistide register, aga ka ülevaade selle kohta, kes meiega otse on ühendust võtnud, see suurendaks läbipaistvust, usaldatavust, suur tänu, härra president. suur tänu, härra Kelly, järgmisena saab sõna härra Lambrinidis, kes on töögrupi aseesimees ja parlamendi asepresident. suur tänu, härra president, üsna tihti räägitakse sellest, et äh, pärast Lissaboni lepingut äh, suurenenud Euroopa pädevusega ei ole enamus kodanikke kursis, see võib olla tõsi ja on väga kahetsusväärne sellepärast, et äh, lobistid või need, kes väidavad, et nad on lobistid, nagu viimased juhtumid näidavad, et selliseid inimesi on, teavad väga hästi, millised on meie pädevus ja milline võim, et me oleme kaasseaduslooja peaaegu kõikides valdkondadest ja see on ometigi positiivne, positiivne, me oleme ainus otseselt vali-, otse valitud kogu Euroopas. ja kuigi tegemist on eh, ilmselt Euroopa Liidu ühe kõige läbipaistva organisatsiooniga ja jääb nii ka tulevikus, arvan ma, et suurema võimuga kaasneb ka suuremad kohustused. ja seda me peamegi üritama siis järgnevatel kuudel saavutada. tänane kokkulepe, eh, mis on saavutatud komisjoniga, ei ole iseenesest halb kokkulepe, kuid lobistidel peab olema kohus oma nimed eh, ja huvid eh, kanderegistrisse ja seda Euroopa Parlament juba tegelikult täna ju nõuab nendelt lobistidelt, kes meie majja tulevad ja loodetavasti teised institutsioonid teevad varsti sama. ma lõpetan järgmiste sõnadega. nagu te ütlesite, ma olen selle töögrupi eh, aseesimees ja ega mul ei olegi praegu võimalusi detailidesse laskuda selle kohta, mis me oleme teinud, kuid ma ütlen nii palju, et me tahame tagada selle, et selle parlamendi käitumiskoodeks kujuneks kõige läbipaistvamaks ja selliseks, mille üle tunnevad uhkust nii meie koja saadikud kui ka kodanikud ja et meie oleme uhked selle üle, et me oleme selle suurepärase institutsiooni saadikud. härra president ütleb, et seda on hea kuulda, härra Omlinet, järgmisena saab sõna proua Flašikova-Benova. lugupeetud. suur tänu, president, nõukogu komisjon läbipaistvust äh, nüüd äh, parandatakse, aga ideaalist oleme me veel kaugel. lobistid äh, on motiveeritud ennast sinna registrisse kandma, muidu nad ei saa sissepääsuluba Euroopa Parlamenti, nüüd me saame teada lobistide nimed ja need, kes reeglitest kinni ei pea, seisavad silmitsi teatavate sanktsioonidega. küsitav on see, kas nendest reeglitest piisab. registreerimine on de facto kohustuslik, kuna ainult registreeritud lobistid saavad parlamendihoonesse sisse. aga väga oluline on, et meil oleks ka de jure kohustus registreeruda ja et see jõustuks enne selle parlamendi koosseisu mandaadi aja lõppu. meil peaks olema läbipaistvamad äh, arvud teada praegusel hetkel ei pea lobistid avalikustama ka kõiki äh, arve, summasid, mis on seotud nende tööga. ja ma palun äh, kolleegidel mitte ajada segamini läbipaistvusregistrit ja käitumiskoodeksit, tegemist on kahe erineva teemaga. osad kolleegid on äh, langenud skandaali ohvriks ja me ei peaks seda teemat äh, segama nüüd kokku käesoleva teemaga. suur tänu, palju on juba öeldud, väga hea on, et me oleme kokkuleppele jõudnud äh, läbipaistvusregistri osas selle esialgne lahendus on aga tõesti väga ettevaatlik äh, samm ma loodan, et ähm, edaspidi me areneme veelgi suurema läbipaistvuse suunas. läbipaistvus on oluline minimeerimaks äh, riske ja vältimaks äh, kuritarvitusi. oluline on, et äh, oleks tagatud poliitikute usaldusväärsus. järgmises sammus peaksime me tagama, et kõik institutsioonid äh, liituksid sellise registriga ning et äh, sinna registrisse sissekandmine oleks kohustuslik. meil peaks olema ka tagatud allikakaitse, nii nagu see eksisteerib äh, Skandinaavia riikides. nüüd on meil vaba mikrofon ja esimesena saab sõna härra Mikolašik, palun. Uh, tänan, president austatud äh, komisjoni asepresident härra Šefčovitš, lobistide registri loomine füüsilistele isikutele, kes osalevad Euroopa Liidu tegevuses, on tervitatav. reeglite karmistamine eesmärgiga tagada suurem stabiilsus on omakorda selle koja demokraatliku funktsioneerimise garantiiks. loomulikult peavad parlamendisaadikud täitma oma töökohustusi lähtuvalt mandaadist, parlamendisaadikutel peab olema võimalus kohtuda kodanikega Euroopa Parlamendis, aga reeglid peavad olema selged. meil peaks olema avatud, läbipaistev dialoog nende inimestega, kes soovivad osaleda Euroopa Liidu seadusandlikes töödes. järgmisena Michael Cashman. Uh... suur tänu, president, mina räägin raportöörina eh, teema puhul, mis puudutab eh, eh, avalikkuse juurdepääsu dokumentidele ja eh, selles määruses on öeldud, et eh, läbipaistvus peab olema tagatud, sellepärast ma eh, tervitan seda kokkulepet, me liigume õiges suunas, sest läbipaistvus on demokraatliku protsessi keskmeks. me peame teadma kõiki neid, kes mõjutavad ja mõnikord ülemääraselt mõjutavad poliitikaid ja menetlusi ja nende tulemusi, kuid on vaja teha veel rohkem tööd, on vaja tagada läbipaistvus, kuid on vaja vaja tagada ka eh, lobistide ausus Euroopa Liidu tasemel ning sellepärast peab register muutuma eh, opera-, eh, töökindlaks ja töötavaks niipea kui võimalik sellepärast peab ta sisaldama ka kaasajastatud informatsiooni, kes, kes mõjutab mida Eh, härra Mittmaier ütles, et see uus register muutub testiks kõikide parteide jaoks, kas eh, nad muutuvad avatumaks või mitte, paremini öelda seda pole võimalik. aitäh, härra Kašmen ja järgmisena proua Bilbao. suur tänu öelda, et kahekümne esimene sajand on Wikileakide sajand, eh, kodanike osalussajand, läbipaistvuse sajand, eh, see on täiesti õige, meil on vaja, et me teeksime kodanikega koos otsuseid ja sellepärast me peame olema eh, proaktiivsed, meie peame tegema kõik, et oleks võimalik olla lähemal kodanikele, kuulama seda, mida nad öelda tahavad ning eh, sellepärast peab olema eh, läbipaistvusregister tõhus, meie arvates on väga oluline, et me niisuguse teema kallal töötame, me saa-, muutume niimoodi kaasaegsemaks, mina vastutasin selle eh, raporti eest ning ma võtsin arvesse kõikide inimeste arvamusi, kes selle raporti kallal töötasid, tõepoolest me peame olema sõnaselgelt avatud ja vastutuslikud ja vastutustundlikud proua Düva järgmisena. suur tänu, härra president, ka mina tahaksin öö, äh, tänada selle teksti eest, selle eest ma häälet-, poolt ma hääletan oma hea meelega. Äh, need skandaalid, millest me räägime, viimased skandaalid on korruptsiooniskandaalid, mitte midagi muud ja me oleme selle tööga tegelikult läbipaistvusregistri osas hakanud tööle juba palju varem, enne seda skandaali, sellel skandaalil ei ole selle tööga mitte mingisugust pistmist. mõned äh, vahendid öö, mida kasutavad osad organisatsioonid, on ikkagi väga karmid, üritatakse mõjutada seadusandlust ja seega on väga oluline see, et selline läbipaistvusregister loodaks samm õiges suunas aga tuleb astuda ka järgmised sammud, sellest peab kujunema dünaamiline instrument, instrument, mida hinnatakse uuesti igal aastal, praegu see on olnud liiga jäik. arvestades tehnoloogia arengut, me peame pidevalt jälgima seda, et meie meetmed oleksid tõhusad ja direktiivis tuleb välja tuua väga selgeks see, et kellel on õigus lobida, kui suurte rahasummade eest ja nii edasi. ning äh, tuleb arvestada ka nii-öelda seda äh, seadusandlikku jalajälge. tuleb raportis välja tuua selle, kui, kellega on kohtutud, mitu lobisti on võtnud ühendust, kes ütles mida, kes mõjutas mingit osa loomulikult äh, läbipaistvusregistri loomine ja avalikustamine on üks asi, teine asi on see, kuidas seda tõlgendada ning äh, kodanikud peavad, neid peab teavitama selle kohta, kuidas äh, seda registrist kasutada ja seega need ongi meie vii-, ainsad reservid, reservatsioonid selle teksti osas, härra Obermaa järgmisena, palun. tänan, härra president, lobi töö tegemine on oluline osa kodanike kaasatusest aga meil tuleks vältida siin äh, kuritarvitamisi, meil on vaja tungivalt seda läbipaistvuse kristit mitte ainult parlamendile ja komisjonile, vaid ka nõukogule, sellepärast et seal võetakse need kõige olulisemad otsused. registreerimine peab olema kohustuslik mitte ainult selleks, et äh, lobistid äh, saaksid parlamendi hoonetesse sisse, sest et nad kohtuvad inimestega ka äh, kokteili vastuvõttudel, restoranis, äh, spordiklubides, mitte ainult parlamendis äh, sees. väga oluline on, et äh, ka need nii-öelda ühe mehe parteid ja ühe mehe firmad oleksid kohustatud tagama läbipaistvust, nad peavad kindlasti avalikustama kulud äh, mis puudutavad nende valimiskampaaniaid, need peavad olema läbipaistvad kõigile, tänan. tänan. järgmine kõneleja. härra Semke, palun. suur tänu, härra president, suur tänu, et andsite mulle sõna ma olen täiesti nõus eelkõnelejaga, härra Obermeieriga, me räägime suure edasiminekuga seoses seadusandliku protsessiga. kuid tegemist on ainult ühega paljudest vajalikest sammudest. arvestada tuleb ka kõikide teiste aspektidega ning tuleb astuda veel üsna mitu sammu. tuleb leida küsimus vastusele, et mida on siis õigus teha parlamendisaadikul, kas parlamendisaadikul on õigus tööd teha ainult parlamendis või on tal õigus äh, tegutseda ka teistel rinnetel. mina arvan, et need teised tegevused tuleks suhteliselt kitsalt ära defineerida, need peaksid tegelikult sisuliselt lubama ainult äh, akadeemilist tööd ja igasugused kõik teistsugused ettevõtmised on küsitavad. suur tänu, härra Tsemke, järgmisena ja viimasena saab sõna proua Ekk selles voorus tänan, härra president. Euroopa Parlament sai Lissaboni lepingu kaudu rohkem pädevusi ja kompetentse ja seetõttu muutub olulisemaks ka läbipaistvus, sest me teeme ju seadusloomet viiesajale miljonile inimesele ja tihtipeale on seadusloomega seotud tõesti väga suured summad. lobistide register on väga väärtuslik ja ma loodan, et me liigume edasi ka allikakaitse valdkonnas ja et register muutub äh, kohustuslikuks. väga tähtis on äh, panna paika seal äh, näiteks äh, omandisuhteid äh, puudutavad andmed. me peaksime ka paika panema selle, millised äh, lisategevused on eetiliselt lubatud parlamendisaadikutele. me oleme teinud olulise sammu edasi, aga me peame jätkama veel selle läbipaistvuse teel. seda Šefčovitš härra Šefčovitš, teil on nüüd äh, võimalus äh, võtta see debatt kokku ja vastata mõnede saadikute küsimustele. suur tänu, härra president. härra Weberi sõnad olid täiesti õiged. läbipaistvusregister, äh, mida hallatakse ühiselt, on asi, mille üle uhkust tunda sellepärast, et ainult Ühendriikides ja Kanadas on vist taolised lobistide registrid sellistes mõõtmetes olemas ja arvest-, võtan siin arvesse ka Euroopa Liidu äh, pealinnad, kus ka sellist asja ei ole. paljud kõnelejad, äh, sealhulgas härra Kute, härra Hefner, esitasid küsimusi kohustusliku registri osas ja me oleme töögrupis seda praegu arutanud pikalt ja laialt ja probleem on selles, et me ei ole leidnud veel õiguslikku alust, mis saaks kohustada ettevõtteid või kodanikke, organisatsioone või üksikisikuid registreerima ja ütlema, mis on nende tegevusvaldkond. meie Euroopa Liidu institutsioonina ei saa keelduda taoliste üksustega koostööd tegemast nii et otsime praegu võimalusi, kuidas positiivselt motiveerida ettevõtteid organisatsiooni ja lobiste ennast siis vabatahtlikult registreerima ja tegelikult oleme saavutanud juba üsna mitu kuivõrd äh, parlamendi kokkuleppega olemegi muutmas seda süsteemi kohustuslikuks ja koostöös nõukoguga kindlasti äh, suudame me survet veelgi peale keerata. ja ilmselt järgmise kahe aasta jooksul on näha, kuidas see süsteem toimib ning nii saame me ka siis lisainfot selle kohta, kuidas võib-olla oleks kogu seda süsteemi võimalik äh, tulevikus paremaks muuta siis äh, palju räägiti siin äh, ra-, äh, registreeritud üksuste rahastamise detailide kontrolli. komisjon juba ta-, praegu teeb pistelisi kontrolle kõikide registrite osas ja registritesse kantute osas ja kindlasti need kontrollid tulevikus, kui register on juba ühiselt halatav, suurenevad. nii et need, kes on registris, nende osas peab olema täiesti selge see, et kui tekib, kui on, äh, ilmneb mingisuguseid ebareeglipärasusi, siis me need ka välja toome ja neid ka häbimärgistame. ja nüüd järgmine punkt, tulen selle juurde tagasi, sellepärast et äh, sellele viitasid väga paljud äh, kõnelejad, nimelt et kolm institutsiooni peaksid riik, liikuma ühel kiirusel. ja, ja kindlasti äh, Ungari eesistujana käivitas selle protsessi, me kavatseme rohkem enam aega raisata ja üritame nii kiiresti kui võimalik leida lahendused, mis sobivad kõigile ja üritame siis üheskoos seda registrit hallata ja teha kõike koostöös samade eesmärkide nimel. ja eesmärk on ju meil selgelt ühine, Euroopa seadusandluse protsessi läbipaistvamaks muuta viimane märkus, millele ka väga paljud viitasid ja kõige paremini sõnastas selle võib-olla härra Kasiini. nimelt läbipaistvusregister ei ole mingisugune imerohi või äh, maagiline lahendus korruptsiooni vastu. selle vastu saab võidelda ainult eetiliste standardite ja selgete reeglitega kui kindlasti kujuneb läbipaistvusregistrist väga hea instrument ja näide neile ne,, selle kohta, et need, kes ennast registrisse kannavad, on valmis reegleid äh, järgima, neil ei ole midagi varjata, et nad tahavad tegutseda läbipaistvalt ja need on need inimesed, kellega me peaksime koostööd tegema, nemad on need õiged partnerid, kellega infot jagada ja keda, kellele usaldada siis äh, nii mõndagi. suur tänu, härra president. härra president ütleb suur tänu ja nüüd saab nõukogu sõnal nime proua Jüri. elnök úr, biztos úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak, engedjék. lugupeetud parlamendisaadikud. liikmesriigi kodanikuna tervitan ma seda arutelu, mis meil täna oli ja ka seda kokkulepet, mis on saavutatud parlamendi ja komisjoni vahel läbipaistvusregistri loomisel kahe tuhande kuuendast aastast alates on meie maal reguleeritud eh, lobistide tegevust ja meie jaoks on alati oluline eh, olnud läbipaistvus. kuigi me ei ole praegusel hetkel eh, suutnud eesistujana saavutada otsustavat läbimurret sellel teemal, siis nõukogu on valmis eh, nende protsessidel silma peal hoidma ja teatud tasemel ka nendega ühinema. nii et nõukogu on valmis eh, läbirääkimisteks, on avatud läbirääkimisteks, et eh, sillutada teed ühiseks tööks ning juulikuuses avaldame me selle kohta ka poliitilise deklaratsiooni Eh, liikmesriigid on äh, nõus ainult sellise sõnastusega, et äh, see äh, toimub institutsioonide vahelise lepingu kaudu ja tegelikult väga harva üldse juhtub niimoodi, et lobistid pöörduvad nõukogu poole, sest tavaliselt nad üritavad tegu, tegeleda ja tegutseda ka liikmesriikide kaudu ja eh, otseselt nõukogu poole ei pöörduta, tunduvalt rohkem pöörduvad nad komisjoni või eh, parlamendi poole. ma kinnitan teile, et me teeme teiega läbirääkimistel tõhusat koostööd ning eh, avaldame poliitilise deklaratsiooni ning lõpetuseks saab sõna raportöör raportöör kõneleb ilma mikrofoni. mina tahaksin lisada paar punkti, aga mina tahaksin rõhutada seda fakti, et see kokkulepe eh, sõlmiti eh, enne seda intsidenti, mis hõlmas eh, Briti ajakirjanikke aga niimoodi eh, kasutatakse ära infokanaleid, näiteks suured Itaalia eh, ajalehed eh, teevad nalja Euroopa Liidu üle ja teevad seda täiesti valesti, sellepärast et kokkulepe saavutati tunduvalt, ehm, saavutati varem. aga nüüd, kui see skandaal puhkes, siis me eh, eh, tahetakse väita seda, et me püüdame sinna teksti midagi rohkem sisse panna, aga, aga tegelikult tekst oli juba olemas. register on kohustuslik, tuleb ennast registreerida. ja kui Eh, ja ka siiski ei ole võimalik absoluutselt kõiki eh, registreerida, sellepärast et kui keegi tahab tulla mingi konkreetse, eh, konkreetse parlamendisaadiku juurde, siis ta saab seda ka teha. aga me peame tulevikus dokumenti muutma, juba on töörühm, kes selle teemaga tegutseb ja e, siis me saame e, rääkida ka sellest, millised edusamme on töös tehtud. aga e, töörühmal on vaja teatud vabadust selleks, et tulla välja oma ettepanekutega. ma tahaksin tänada komisjoni, kes tõepoolest pani õla alla, andis suure panuse meie töö edukusse. Nad andsid meile mitmesuguseid kinnitusi ja nad kinnitasid ka, et nõukogu eh, liitub meiega hiljem ja tõepoolest nõukogu on see eh, teine koda ja eh, tõepoolest niimoodi me edastame paremat seda, paremini seda ideed, et meie oleme see valitsev ähm, organ, mis juhib Euroopat, aga ma tõepoolest arvan, et me äh, jõuame ühisele meelele. suur tänu, härra Kassiini. Äh, nüüd on arutelu sellel teemal lõppenud, homme äh, kaksteist kolmkümmend toimub hääletus. Our... aga järgmisena on meil päevakorras suuline küsimus see puudutab tuumaohutust kakskümmend viis aastat pärast Tšernobõli katastroofi